nüüd jõuame oma päevakorra viimase punkti juurde eh, ning eh, järgma vastavalt artiklile sada kuuskümmend kolm võtame eh, ühe minuti kõnedega, järgmisena saab sõna härra Tšaki üheks minutiks. suur tänu teile, proua president kõige rohkem räägitakse solidaarsusest praegusel ajal, tihtipeale räägitakse sellest ka siis, kui on vaja halba otsust parandada. see puudutab näiteks äh, seda vilkomiskultuuri. kuid äh, praegu on küsimus siis selles, äh, kuidas ümber, kuidas saata, kuhu saata pagulased, kes on Euroopa üle ujutanud ning ähm, küsimus on ka selles, kes on tahtmata raskes olukorras. Slovakkias praegusel hetkel on õdesid, õpetajaid, kes ähm, streigivad oma halbade töötingimuste ja madalate palkade vastu. Ähm, praegusel hetkel äh, ei pöörata tähelepanu sellele, mis toimub Kesk- ja Ida-Euroopas äh, medõed ja õpetajad soovivad, et Euroopa ei oleks egoistlik, selline ajude väljavool eh, on äärmiselt negatiivsete tagajärgedega. Eh, see tähendab seda, et osa Euroopast eh, jääb arengust kõvasti maha, tuleb reageerida enne kui liialt hilja. suur tänu. poliitika, trebuie să schimbăm modul în care facem politică în Euroopa, pentru că politica nu ține de privi-. poliitika Euroopas ei tohi olla privileegide teema pärast valimisi. poliitika on inimeste huvideks. minu kodus Rumeenias me peaksime ennekõike mõtlema vaesuse vastu võitlemisele, arengupoliitikale, tervishoiule, sotsiaalpoliitikale, silmas pidama eh, tõrjutud inimesi. Euroopa Parlamendi täiskogul täna me räägime tühjale saalile ja loodame, et keegi homme hakkab meid kuulama väga tähtis on muuta suhtumist, ma usun, et me suudame seda teha, aga selleks on vaja muuta eesmärke ja vahendeid, inimesed on kannatuse kaotanud ja me peame näitama tulemusi ja konkreetseid samme astuma ja esimene oleks Euroopa strateegiliste investeeringute plaan, mis peaks olema konkreetsem, jõudma inimesteni, kaasama VKE-d ja tõesti majanduse jälle toibuma panema Euroopas järgmisena härra Juurek, palun. W tej chwili Komisja Europejska bierze pod nadzór praegu e, Euroopa Komisjon e, analüüsib minu koduriiki nagu Ungari puhul meidki süüdistatakse Euroopa Liidu väärtuste rikkumises, nii nagu on kirjas Euroopa aluslepingus artiklis kaks, aga mis selle eesmärk on, mida see toob kaasa, mida see annab? pärast traagilisi rünnakuid Kölnis uue aasta ööl hakkasid faktid tasaga ja need faktid on absoluutselt vastuolus Euroopa Liidu väärtustega ja sellega, mis kirjas artiklis kaks, õigusriik, sõnavabadus, ühelt poolt ja teiselt poolt see, mis toimus Kölnis info varjamine politsei poolt eh, seetõttu, et see informatsioon võinuks kompromiteerida ametlikku immigratsioonipoliitikat. mis on sellel pistmist vähemuse õiguste kaitsmisega? on aeg tulnud meil kõigil mõelda selle peale, mis see Poola vastane kampaania taotleb järgmisena proua Bilbao. suur tänu teile, proua president. üks terasetöötaja Baskimaal teatas, sulgeb oma äh, tehased, mis oli ometi äh, tegutsenud väga edumeelselt, äh, kus on väga hea kvaliteediga tööjõud see näitab kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia ja Euroopa tööstust. Hiina dumping ning samuti ka raske finantsolukord ähvardab tuhandete inimeste, tuhandete perekondadega äh, äh, äh, sissetulekutest. me räägime siin praegu Euroopa projekti lõplikust mõtestatusest, seega nõuame kiirelt reaktsiooni väliste toodete vastu, mis ei täida meie norme ning see tähendab ka seda, et tuleb eh, skandaalsed eh, hinnavahed energia hindades ära lõpetada. see on oluline selleks, et taastada Euroopa tööstus, sest eh, terasetööstus näitab, et Euroopa on äärmiselt raskes olukorras ja meil on vaja kiireid Euroopa mm, lahendusi vaja. järgmisena saab sõna härra Benito Siluaga. suur tänu teile proua president, sooviksin paluda, et Euroopa Liit ehm, reageerib eh, olukorrale ühes eh, tuumaelektrijaamas Hispaanias. Eh, on absurdne, et selline, selline jaam töötaks veel viisteist aastat. see on, tähendab tuumakatastroofi ohtu kogu Euroopa Liidu Rahvapartei valitsus teeskleb Kurti komisjoni nõudmisele eh, üle vaadata Korenja ja Kofrentese tuumajaamad olukord. Eh, ja eh, praegu soovitakse kaks sarnast ehitada ka Belgias. tuhanded inimesed nõuavad, et see, et jaamad sulgeks, neid ei kuulata nõuame, et e, see olukord peataks. ärgem unustagem Karbonia nime, ärgem lubagem, et sellest saaks Euroopa Fukushima, aitäh! suur tänu, järgmisena saab sõna härra Terri Kavras. suur tänu teile, proua president plenary approved a resolution on the European see täiskogu mm, kiitis heaks eh, kodanikualgatuse alase resolutsiooni. meie pidime resolutsiooni puhul jääma eh, erapooletuks, sest see peamist teemat, mis algatuses oli, ei käsitlenud. Eh, ainult kolm viiekümnest välja pakutud eh, algatusest eh, on kaasa toonud õigusaktide muutmise, sellepärast on väga tähtis jätkutegevus. ja nüüd me kuulsime, et eh, komisjon näeb sellist kodanikualgatust hoopis ohuna. jah, seesugune suhtumine peab muutuma komisjonis sellega ainult komisjon soodustab ja tugevdab euroskeptitsismi ja ründab Euroopa projekti, see on täiesti uskumatu. suur tänu, järgmisena saab sõna härra Korrau. In Sicilia, così come in tante regioni. Sitsiilia nagu ka teite, ka mitmetes teistes Vahemere piirkondades on põllumajandus äh, lihtsalt suurepärane, kui me mõtleme siin kohalikele tomatitele või äh, apelsinisortidele või suurepärasele oliiviõlile, mis on mu käes, suurepärane lihtsalt äh, oluline on see, et äh, me peaksime seisma selle eest, et kodanikud äh, vaataksid kohalikke tooteid, äh, hoiaksid nende tootmise traditsioonidest kinni, aga selle asemel hoopis on teistpidi asjad. Euroopa Liitu tuuakse aina rohkem Tuneesiast ja Marokost sisse näiteks oliiviõli. oluline on see, et need Vahemere huvide kaitsjad, kes on Euroopa Parlamendis ja muudes organites, peaksid tulema kokku kaitsma meie kohalike tootjate ja kodanike huvisid, aitäh! härra Rebega järgnevalt, palun. doamna președinte, este clar că trebuie să fim cu toții uniți pentru a lupta eficient împotriva. suur tänu! väga selge on see, et meil on vaja terrorismi ohuga ühiselt silmitsi seista ja oma eh, piire kaitsma Austria on oma piirid sulgenud äh, praegu ning äh, Kreeka on saanud kriitikat selle üle, kuidas nad äh, pagulastega ümber käivad. kogu see tendents ohustab Schengeni piirkonda ja mul on tunne, et Schengeni lepingust hakkavad võitlema ka teised riigid kõrvale. samas aga Rumeenia, kes on liitumiseks kõik Äh, tingimused täitnud äh, koos äh, Bul-, Bulgaaria ja Rumeenia ei saa Schengeni ala osaks olla, aga samas peavad võtma vastu kohustuslikke pagulasi kvoodi järgi. Nüüd aastaid oleme püüdnud Schengeni piirkonnaga Äh, liituda ja isegi kui Schengen on nüüd hukatusele suunatud, äh, nad ütlevad meile ei väga kummalistel põhjustel, nii et kas keegi saaks mulle selgitada, kas Rumeeniat tervitatakse Schengeni piirkonnas, võetakse vastu või mitte? järgnevalt härra Korvin Mikke, palun. suur tänu teile, juhataja. olen siin selleks, et rääkida Euroopa Liidu olukorrast ning äh, selle olukorra parim illustratsioon on praegu äh, meie täiskogu kaksteist minutit tagasi tegi keegi ettepaneku, et Euroopa Liit peaks näitama hiinlastele, kuidas kiiresti areneda. no mitte keegi äh, ei äh, naernud selle ettepaneku peale, no kuulge, daamid ja härrad, hiinlased oskavad võõrkeeli ja kollasrassi esindajatel, ütleb kõneleja, on päris palju äh, nutikaid omadusi. Äh, nad äh, tahavad meid jälgida ja kui nad meid praegu vaatavad, siis nad peavad tõesti pisarateni naerma praegu. tahaksin teilt küsida. alustagem kõnele, kõnelusi korralikul tasandil ja Euroopa Liit tuleb üldiselt laiali saata. Ranskart siia kallid kolleegid, üheksateistkümnendal jaanuaril enne igasuguse hoiatuseta Rioja ettevõte Altadis teatas, et ta sulgeb äh, oma äh, äh, tubakaettevõte kolmekümnendal jaanuaril. see on arusaamatu, sest majanduslikke raskusi näha pole ning nelisada inimest jäävad tööta. lisaks sellele jääb tööta veel väga palju muid kaudselt seotud inimesi. sooviksin paluda äh, parlamendi kolleege, et äh, sellist, äh, et seda äh, tehast ei suletakse. viimase kahe nädala jooksul on Rõha elanikud väljanud selget vastumeelsust selle õigustamatu sulgemise vastu. kuid isegi Rõha valitsuse, Rõha valitsus teeb suuri jõupingutusi Rõha elanikega et äh, ei pagutataks ümber seda, äh, seda äh, tööstusettevõtet, mis on sada aastat töökohti löönud meie piirkonnas ning see tähendab ka tõsist, tõsist ohtu kümnele tuhale perekonnale, kes kasvatavad tubakat. suur tänu. järgmisena saab sõna härra Šani. suur tänu, juhataja, teile. mõned sajad terroristid on äh, halvanud Euroopa Liidu ning äh, levitanud hirmu kodanike hulgas. ning see hirm on tegelikult ka Euroopa Liidu valitsused üksteisest eemale tõuganud, äh, mõned samas survestavad väga tugevalt oma kodanike õigusi. tundub, et see oleks kõige tõhusam terrorismiga võitlemise vahend, aga neil ei ole õigus. see integratsioon ei ole piisav äh, selleks, et terroriohuga Euroopas silmatsi seista. me oleme liiga palju kontrollimatut äh, võimu suunanud valitsuste kätte, Ungari valitsus on sellega kursis, sellepärast et nad on teinud põhiseaduse muudatusettepaneku selleks, et äh, terrorismi ohu staatust riigis rakendada, mis lubaks kuuekümneks päevaks või rohkemaks Orbanil öelda, kuidas asjad käivad kui terrorismi oht on ja seda tuvastab ja defineerib valitsus. järgnevalt härra Marias, palun. juhataja. põllumajandustootjad eh, Kreekas võitlevad oma elu eest, samas eh, hegemoonlik poliitika, mida Troika on eh, ellu viimas, on kõiki kägistamas Äh, valitsus vastab sellele kõigele liiga kõrgete maksudega. ning nüüd oleme jõudnud selleni, et äh, pangakontosid arestitakse, mõeldakse ümber äh, pensionisüsteeme ja kõige rohkem ähvardab see just põllumajandustootjaid, inimesi, kes on iseendale tööandjateks ning äh, nüüd on uus vandenõu. Äh, järgmisel neljapäeval on plaanis üldstreik, koos tahame me Troika äh, välja visata oma riigist ning Kreeka jälle vabastada. sada aastat tagasi kuulutati Iiri Vabariik välja ja rahvana peaksime me oma sadat aastat Äh, tähistama ning tähistama neid vapraid inimesi, kes meie valitsuse eest äh, võitlesid, aga selle asemel äh, Iiri valitsuse liigid, liikmed tahaksid, et meie ajalugu pööratakse ümber. Nad tahavad lõhkuda selle pärandi, Äh, mil, mida äh, Iirimaa äh, muuseum on kuulutanud kõige olulisemaks kohaks Iiri ajaloos. Londoni muuseum on samuti kuulutanud selle linnalise võitluskoha kõige paremini säilinud kultuuripärandiks. selle asemel tahavad nad sinna ehitada nüüd ostu keskuse Ostu tänava, mis on neoliberalistide tähetund. mina tahan öelda siinsamas, et me ei kannata seda, meie kultuuripärand kuulub kõigile ja homme viin ma sellega Euroopa Nõukogusse selle võitluse. järgnevalt proua Adinolfi, palun. Euroopa Komisjon äh, ütles äh, Poola valitsusele, et nad äh, Äh, hävitavad meediapaljusust äh, ning meediavabadust. et nad on võtnud vastu uue seaduse, mis aitab äh, valitsusel televisiooni ja raadiokanalite juhte nimetada, miks siis komisjon ei kuuluta välja ka menetlust Itaalia vastu, asi on ju samasugune, te teate ju, et peaminister Renzi kasutab oma võimu selleks, et Äh, raadiokanalite juhte nimetas ta ametisse ning et avalik-õiguslikke telekanaleid mõjutada. tüüpiline tema fašistlikule režiimile. komisjon ilmselt äh, teavad ka seda, et äh, Itaalias ütlevad parteid nimelt, kes millises kanalis mida öelda tohib komisjon peaks samamoodi äh, kaebama Itaalia üle, nii nagu ta on teinud seda Poola üle ja mitte vaiki olema siinkohal. daamid ja härrad, äh, äh, Süüria valitsus on vaadanud üle kindlustussüsteemi, on seda reformimas koos IMF-i ja teiste väljaspool seisvate organisatsioonidega. Äh, sotsiaalsed nurgakivid on hävitamisele kuulutatud pensionisüsteem ning kindlustussüsteem. väga paljusid äh, äh, kindlustus- ja pensionisummasid ei maksta välja, pensioneid on vähendatud ning erakindlustus kallineb. kõik see toodab vaesust. nii et olukord selles vallas halveneb. nüüd on meil oma põllumajandustootjad, kes streigile lähevad ja neljapäeval on siis suur üldstreik. köszönöm elnök asszony! a te- hm suur tänu teile, proua president. arvan, et teie võrgustik on palju paranenud, eriti on paranenud finantseeringute seoses Viinis toimunud läbirääkimistega oleme nüüd teadlikud võrgustikuga, mis ulatub Kesk-Balkanitele, tegemist on kahe kuni kolme võrgustikuga ning TNT võrgustik toimib nüüd kõikjal Euroopas. et see aga võiks äh, olla kõikjal kasutatav. <clears throat> Eh, et oleks võimalik koridori efekti ära kasutada, on meil vaja finantsreforme, sest äh, on suuri erinevusi liikmesriikides ning äh, ka riikides, kes soovivad Euroopa Liidu liikmeks saada. seega on vaja luua õigusraamistik ja ka finantsraamistik, et koridori efekti ära kasutada. suur tänu. järgmine kõneleja. lugupeetud kolleegid aastast aastasse Euroopa Liit koostab igasuguseid programme, plaane, reforme väga erinevatest valdkondadest, mis kõik peavad meile tooma särava tuleviku, aga kuidas äh, saab rääkida sellisest säravast tulevikust, kui Euroopas lapsed elavad tihtipeale vaesuses ja sotsiaalses tõrjutuses, nagu minu koduriigis Lätis. kolmkümmend viis koma kolm protsenti lastest Lätis on vaesuse ja tõrjutuse ohus. see on kuues halb näitaja Euroopa Liidus. tuhanded lapsed ei käi koolis, ei teata üldse, kus nad viibivad. on vaja rohkem tähelepanu pöörata mitte ainult lasteaia ja koolipoliitikale, vaid ennekõike perepoliitikale. eriti kehtib see majanduslikult nõrkade piirkondade kohta, kust rahvas ära kolib, nagu Latkale piirkonnas meil Lätis möödunud aastal laste toetusi suurendati ja maksusoodustusi anti, aga sellele vaatamata. ma tänan ütleb proua Ruhanen Lerner, pagulaste vood ei ole võrdselt jaotunud liikmesriikide vahel ja meil on vaja seda koormat võrdsemalt jaotada. olgem ausad, Soome on kannatanud rohkem kui mõni teine riik, põhjuseks on äh, äh, Vene sanktsioonid, kolmsada miljonit eurot on kaotanud meie põllumajanduseksportijad, kes hüvitab neile selle kahju? ei, ma ei ole selle poolt, et Venemaal sanktsioonid äh, kaotada, sest see oleks vale sõnum Kremlile, aga ma tahan, et koormat jaotataks võrdselt ja kui pagulasvoogusid võrdselt jaotada kavatsetakse, siis peaks ka sanktsioonide mõju võrdselt jaotama, ma tahaks seda edasi arutada. proua Parker. jah, me kuulsime kõik Kolnis toimuvast šokeerivatest asjadest, eh, kui migrandid, eh, rühmad ründasid naisi, kuidas see sai toimuda? tuhande üheksasaja viiekümne esimese aasta Genfi konventsioon äh, on ainus konventsioon, mis defineerib pagulased. see on isik, kes rassi, religiooni, rahvuse, äh, teatud sotsiaalgrupi kuuluvuse või poliitilise arvamuse tõttu on ohus, aga meie oleme laiendanud seda määratlust kvalifik-, kvalifitseerumise direktiivi kaudu. see tähendab, et kõik, kes pagevad eh, relvastatud konfliktides rahvusvaheliste või siseriiklike eest. ja sellega on avatud uks miljonitele ja kaks tuhat viisteist üle ühe miljoni inimese on tulnud Euroopasse, enamik neist on mehed. see avatud uste poliitika eh, kultuuride suhtes, kes peavad naisi teisejärguliseks, on pannud meid kõiki suurde ohtu gospođo predsjedavajuća ma tänan suur tänu proua president tihtipeale valmitavad valitsused ette häid programme mille abil parandada oma kodanike igapäevaelu näiteks roheline transport samuti ka digitaliseerimisprotsessid, need on võib-olla osa meie projektidest. kõige suurem probleem on finantseerimise puudus ning samuti ka infopuudus nende programmide kohta. teen üleskutse Euroopa Komisjonile eh, parandada oma kommunikatsioonimeetmeid, tutvustades paremini Euroopa poolt pakutavaid võimalusi ning Euroopa investeerimisprogrammi äh, ja teisi programme võiks avalikkusele paremini tutvustada kohalikele omavalitsustele. tihtipeale on hästi struktureeritud projekte vähe ja just sellepärast ongi vaja paremini teavitada kodanikke, et nad saaks finantseeringutele paremini ligi, aitäh. härra Lopes, palun suur tänu teile, proua president, ma võtan sõna Euroopa Parlamendi täiskogul Euroopa Komisjoni ees, et mõista hukka seda, kuidas Hispaania ametis olev valitsus, Rahvapartei valitsus ehm, võttis vastu ehm, Ebro jõe hüdroloogilise plaani, mis eh, paneb, saadab ohtu jõe, selle ümbritseva ökosüsteemi ning on ka sotsiaalmajanduslik rünnak kogu eh, piirkonnale, selle aga seoses ei ole ka läbirääki peetud, mis ei peetud kohaliku omavalitsuse esindajatega, kohalike elanikega, eh, ka looduskaitsjatega ja samuti see plaan rikub ka Euroopa õigust, eh, näiteks looduskeskkonna kaitset, veekaitset või lindude kaitset. selle nädala lõpus toimuvad meeleavaldused Euroopa Parlamendi esindajad külandavad eh, eh, Eurodeltat eh, ja seda jõge tuleb endiselt kaitsta. järgmisena saab sõna härra Bogovitš. suur tänu teile, juhataja. pärast kahtekümmet aastat, kui metsapidajad äh, on äh, kühveldanud raha enda tasku, on äh, otsustanud Sloveenia valitsus luua metsa, ühtse metsakeskuse, kus ostetakse traktoreid riigi raha eest, luuakse struktuur ning müüakse siis edasi puitu. tegemist on süsteemse riskiga, sellepärast et seal on teatud huvigrupid ja parteidevahelised konfliktid, mis viivad probleemideni ning loomulikult on ka süsteemse korruptsiooniga probleemid. on palju juhtumeid Sloveenias, kus me oleme seda juba näinud. riigi garantiid õõnestavad konkurentsi võrdsust. nii et tegemist on tegelikult riigi sekkumisega. see võiks äh, ka tähendada, et komisjon sekkub olukorda. ma arvan, et me peaksime kontsessioonide süsteemi kasutama selleks, et metsandust paremini juhtida ning see oleks ka hea maksumaksjale, aitäh. Gutierrest ma ei näe, nii et annan nüüd sõna eh, proua Kõrtsenile. suur tänu, juhataja. Eh, Põhjamerel on potentsiaali eh, Euroopa Liidu Energialiidu tõeliseks tuumaks saada, selliseks põhjatuulepargiks, mis on paremini omavahel ühendatud energiavõrguga ning tegelikult Põhjamere ümbruse äh, koostöö aitaks äh, puhast ja väikese hinnaga energiat töötada samal ajal, äh, kui tuhanded kõrgekvaliteetsed töökohad oleksid säilitatud, seda ka minu valimisringkonnas. Hollandi eesistuja on suurepärane võimalus praegu, et seda potentsiaali reaalsusesse pöörata. eelmisel nädalal mina ja minu viie fraktsiooni kolleegid tõid Hollandi majandusministri juurde Põhjamere eh, energiaplaani. tegemist on eh, ka sel neljapäeval olulise eh, sündmusega, kus toimub kõrgetasemeline kohtumine. tahaksin kutsuda teid üles puhta energia loomisele tuulepargis Põhjameres. suur tänu, järgnevalt härra Ošokor. suur tänu teile, proua president majanduskoostöö aitab ületada pingeid ning suurendada ka leppimist riikide vahel. see on üks põhjusi, miks Euroopa Liidu asutajad otsustasid toetada majandusliidu loomist ja see mõte võib aidata ka, oleks võinud aidata ka Kesk- ja Ida-Euroopa riike, kuid äh, samas äh, Euroopa Liidu astumine ei ole suutnud riikide vahelist usaldamatust suurendada. majanduspartnerlus on oluline, kuid tuleks alustada ka tõsist äh, dialoogi teravamates küsimustes ning tuleks leida ka äh, lahendusi probleemide lahendamisele, näiteks vähemus, etniliste vähemuste kaitsmine. Äh, neil oleks õigus oma identiteedile, jõukusele võrdsetele õigustele ja neid jätkusuutlikule eksisteerimisele. meie riigi, piirkonnas on riigi Slovakkia ja Rumeenia, kes ei leia, et eetilised äh, vähemused on osa riigist, vaid nad peavad neid, äh, peavad neid ähm, ohuks ja lõpetuseks saab sõna härra Štehovski. suur tänu juhataja teile sotsiaal. sotsiaal teenused Norrasse, mis on viinud selleni, et perekondi ei toetata, ei toetata Slovakkia, Rumeenia ja teiste Äh, riikide perekondi. Äh, väga palju on juhtumeid, kus äh, Norra lastekaitse võtab ära inimestelt lastelt, ma ei tea, millistel põhjustel, kummalistel igal juhul. küsimus on, kuidas üks demokraatlik riik saab seda teha. see õiguse kuritarvitamine on täiesti lubamatu ning parlamenti vastu on demonstreerinud inimesed üle maailma. meie kodanikud peavad ütlema väga selgelt ei, kui äh, keegi äh, sekkub äh, nende pereasjadesse. Euroopa Liit peaks sama asja tegema. ja kuna ma olen viimane kõneleja, siis ma tahaksin tänada kõiki tõlke, ütleb kõneleja, suur aitäh, et jäite meiega nii hiljase õhtutunnini. suur tänu. Ehm, sellega ühe minuti kõned on lõppenud ning